siamo alla presentazione della sua relazione sui prezzi dei prodotti. nüüd me lõpuks proua Patseli jõuame ometi teie ettekandeni, palun proua Patseli. suur tänu, kõigepealt tahaksin avaldada tänu kõigile meie komisjoni liikmetele ja teistele kolleegidele eh, eh, ja ka Euroopa Komisjonile, eh, kõigile neile, kes on aidanud seda raportit koostada väga lihtne oleks tarbijatelt küsida, kui nad lähevad jogurtit või piima ostma, miks nad seda ostavad? kas nad ostavad sellepärast, et seal on ilus pudel või ostavad sellepärast, et neil on piima vaja? meil on selline tunne, et tarbijad ostavad midagi, eh, mida turustatakse aga tegelikult see eh, toode ei vasta to-, eh, tema väärtusele poes. viiskümmend aastat tagasi oli meil muide pilt täiesti teistsugune. Eh, praegu saavad tootjad, talunikud ainult pool sellest hinnast, mis nad kunagi said. Nad on anonüümseks jäänud tarbijale ka läbirääkijatena lõpphinna määramisel või äh, vastutades to äh, toote koostisosade eest äh, on neil väga tagasihoidlik. me peame tagama nii, et, tagama selle, et toiduahela kõik lülid öö, oleksid läbipaistvad öö, me ei ela mm, mingisuguses äh, metsikus läänes, meie tahame selliseid majandussuhteid, mis rajanevad äh, siseturu reeglitel, äh, mis annab võimaluse kasvuks siis, kui kõik töötavad läbipaistval moel. et me käsitleme siin kahte aspekti, kõigepealt tarbijate ja eh, tootjate lähenemine kvaliteedile, aga samuti eh, tahaksime ka, et eh, tootjad ja põllumajandustootjad läheneksid üksteisele, et hinna kujundamine oleks asjakohane et äh, hinnakujunduse üle toimuks ka järelevalve äh, kogu nii-öelda toidu tootmisahela ulatuses. Äh, nii riiklikul tasandil väikeettevõtte puhul kui ka suurettevõtete Euroopa allettevõtetes peavad töötajad saama töötada vastavalt Euroopa Liidu siseturu reeglitele, aga mitte mingisuguste hargmaiste ettevõtete eh, reeglite järele. tootehinnad langevad täna. me räägime eh, sellest, kuidas eh, tootmine järjest kontsentreerub, toot-, tootmisettevõtted aina suurenevad ja meil ei ole, äh, meil ei kehti enam õiglased konkurentsireeglid. spekuleeritakse, aga selle asemel on meil vaja hoopis asjakohast strateegiat, et sellesse sektorisse äh, sekkuda. alates põllust kuni toidulauani võib-olla peaks siiski äh, järelevalvet teostama ka äh, toiduainete tööstuse üle. inimestel on praegu mulje, et äh, töötlevas tööstuses ja jaekaubanduses määratakse hinnad, mida siis leibkonnad peavad maksma pole nagu valikut, aga me peaksime mõtlema eh, ka, millised probleemid eksisteerivad turul. turg peaks funktsioneerima Euroopa kodanike, tarbijate ja põllupidajate heaks, nii et kõik tunneksid ennast kindlalt ja, ja kindlad reeglid peaksid paigas olema. tänan kõigepealt tahaksin äh, tänada proua Patsiilit. Äh, teie raport oli väga oluline Euroopa äh, põllumajanduspoliitika alases arutelus. me teame, et majanduskriis on tabanud kõiki majandussektoreid, kuid väga valusalt on see taganud just põllumajandussektorit eriti kui vaatame liha ning piimatooteid ja kui see toot-, kaubandusahel korrektselt toimiks, siis oleks meil võimalik selle kriisi mõjusid põllumajandusele, põllupidajatele leevendada. kindlasti põllumajandusega puutuvad küsimused on komisjonile endiselt väga olulised kindlasti on vaja äh, tagada äh, hindade stabiilsus tarbijatele ja siin äh, raportist on väga oluline, et kogu see põllumajandustoodete ja toiduainete hinna ahel oleks õiglaselt jagunenud erinevates etappides. komisjon äh, kindlasti äh, selle ahela puhul äh, soovib ka oma strateegiliste soovitustega olukorda parandada. teatises, mis puudutab toiduainete hindu eelmise aasta detsembrist komisjon tõi teekaardina välja ka erinevad valemid, mis võimaldaksid kogu selle ahela paremat toimimist Euroopas. väga oluline on selle teekaardi rakendamisega edasi minna, eh, seades sisse ka vastava seirekeskuse ja hindade järgmisega on meil võimalik suurendada läbipaistvust ja kogu selle ahela toimimist ähm, läbipaistvamaks muuta. Äh, kõik need äh, välja toodud äh, eesmärgid on ka mulle isiklikult väga olulised, et siis suurendada ka põllumajandus, põllupidajate rolli kogu selles äh, ahelas. Hiina läbirääkimised äh, peaksid äh, võtma arvesse kõikide osaliste huve ja oluline on see, et tööstus ning jaeettevõtted peaksid läbirääkimisi põllupidajate talumeeste platvormiga Euroopa Liidus äh, teekaart kindlasti juba on arvesse võtnud ka paljud neid muresid, mis siin raportis on välja töötud, aitäh. suur aitäh. raporti osas toimub hääletamine neljapäeval. nüüd saab sõna proua Padija Jakutšet rääkimast kunstiõppest Euroopa Liidus